Can you take your seats so that we kas te võiksite palun oma kohtadele istuda? alustame. alustame täna varem, siis neliteist kolmkümmend erinevatel põhjustel. Äh, aga kui te olete nüüd valmis ja kui te olete ka oma kaardid masinatesse pannud, siis alustame hääletusega. ja esmalt globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Air France'i puhul, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on nüüd alanud. ja nüüd lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, üks vastu Läheme edasi teise juurde, samuti globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, tehniline abi komisjoni algatusena. ja hääletus on alanud. teine punkt EGF-i kasutusele võtmises. nüüd on hääletus lõppenud ja kolmkümmend kaks häälet, poolthäält, üks vastu. nüüd aga lähme edasi next vote is on uh, järgmine suuline sealt vastatav küsimus töötingimuste ebakindlate töökohtade kohta. tegemist on meie viimase koordinaatorite koosoleku töö tulemusega, kes on poolt. muudatusettepanek üks, poolt, vastu ja erapooletud heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu erapooletud, kontrollime teist muudatusettepanekut, hääletus on alanud. And uh, the vote on amendment two is now. ja nüüd on lõppenud kakskümmend üks poolthäält ja kuusteist vastu. ja lõplik hääletus suusiselt vastatava küsimuse eelnõu üle hääletus on alanud. nüüd on lõppenud. kolmkümmend seitse poolthäält ja mitte ühtegi vastu. Why don't I have a vote in this? Sorry. Okay. Thank you um,. Uh, we vote on. aitäh ja nüüd läheme edasi härra Beckeri raportiga. sotsiaal- ja sotsiaalmajandusettevõtete põhikiri, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kolmkümmend kuus äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kolmekümne seitsmendat hääletus on nüüd alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud kolmekümne seitsmendas muudatusettepanekud heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt ja kaheksateist vastu. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neljakümne neljas muudatusettepanek poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss seitsekümmend üheksa, kõigepealt esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss üheksateist poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud komprom-, äh, muudatusettepanek üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud ma ei näinud, kuidas te hääletasite, seitseteist poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. kompromiss, ei. sada kümme poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. muudatusettepanek sada viisteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. põhjenduspunktid, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, äh, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend üks poolt kakskümmend, vabandust, ütleb esimene onju poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu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 That was all? No. Then we proceed to the... Läheme edasi kuulamisega. läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused üle Euroopa Liidu esmalt tahaksin tervitada kõiki osalejaid, eriti meie külaliseksperte, kes jagavad meiega oma mõtteid täna. kahjuks proua Casas Vamonte ei saanud tulla isiklikel põhjustel, aga härra Penjo samuti ei saanud tulla lennustreigi tõttu. piloodid on streikinud viimastel päevadel. eelmise aasta lõpus kiitis komisjon heaks oma ettepanek läbipaistvate ja ettenähtavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus. siin puudutatakse erinevaid väljakutseid ning hinnatakse vastavat direktiivi ning samuti puudutab see ähm, avalikke konsultatsioone sotsiaalõiguste kohta Euroopa Liidus. seda seoses lünkadega Euroopa Liidu sotsiaalses akiis ning hiljutiste arengutega tööturul. parlament oma resolutsioonis samuti peatus sellel küsimusel jaanuaris kaks tuhat seitseteist sotsiaalsamba kohta ja lisaks sellele ka juuli kaks tuhat seitseteist äh, resolutsioonis äh, töötingimuste kohta ja ajutise töö kohta. parlament pöördus komisjoni poole sooviga, et äh, return statement direktiiv. uus direktiiv asendab seda ja sellega tagatakse töötingimuste läbipaistvus ning viiakse sisse miinimumõigused töötajate jaoks komisjoni ettepanekus defineeritakse ära ka töötaja vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale ja tänasel kuulamisel saame me ainest oma töö jaoks ja nagu me teame, siin komisjonis oleme me sellega siin põhjalikult tegelenud, samuti äh, raportöör Kalvi Šampoon on siin ning äh, me oleme ette valmistanud ennast selleks kuulamiseks. nüüd ma tahaksin aga sisse juhatada meie esimese kõneleja, doktor Rolf Kleisner, sotsiaal- ja tervisepoliitika direktor Austria Föderaalses Majanduskojas ja härra Kleisner, teie saategi nüüd sõna oma ettekande jaoks, palun. Thank you very much for the honor to be here and to present the... aitäh selle eest, et mul on äh, au tutvustada äh, Austria seisukohti, mu ettekanne on inglise keeles, aga räägin saksa keeles. Äh, ich gehe vor nach artiklin. Äh, võtan äh, artiklite kaupa äh, siin määruses äh, esimest korda teeb ettepanek Äh, äh, see äh, muudab eelmist direktiivi ning siin on ka muudetud reguleerimise ala, näiteks need lühiajalised töösuhted on välja jäetud, mis töökohad, mis näiteks kestavad, töösuhted, mis kestavad ainult mõne päeva näiteks Äh, äh, seega töösuhted, mis äh, kestavad alla kuu aja, on välja jäetud. siis üks oluline siseline, sisuline punkt, töötaja definitsioon. siin on toimunud paradigma muutus, sest esimest korda defineeritakse nüüd töövõtjat. senini on direktiividesse sõltutud siseriiklikest definitsioonidest. siin on oluline erinevus töövõtja ning FIE vahel. see mängib siin kriitilist rolli. põhjendus on siin selles, et suurenevad ebakindlad töökohad kuigi äh, Euroopa Parlamendi äh, uuringud näitavad ka, et ebastandardsed äh, töökohad, töökohtade hulk ei suurene, pigem stagneerub. see on oluline, sest siin öö, öö, võetakse arvesse ka Äh, Euroopa Kohtu lahendeid, mis meie arvates enam ei peaks kehtima, sest äh, need puudutavad pigem vaba, töötajate vaba liikumist ning äh, ebatüüp- ning töötajate õigusi. mis puudutab minu kodumaad, siis see definitsioon Austrias on, äh, äh, äh, et see definitsioon on laiem kui Austria definitsioon, Austrias ähm, nõutakse isiklikku ja majanduslikku sõltuvust, ehk siis ollakse seotud tööaja ja kohaga, peab olema integreeritud ettevõttesse. Austrias ei võt-, võeta arv-, arvesse vabakutselisi, ning ka öö, muid sarnaseid isikuid, ma mainin seda seetõttu, et öö, selles direktiivis öö, öö, töövõtja sarnased isikute definitsioon on praktiliselt sama kui töövõtjate definitsioon Austrias, aga tehakse seal vahet. seetõttu Austria puhul oleks see üsna öö, tõsine olukorra muutus Äh, sest äh, töötaja sarnaste isikute jaoks näiteks tööajareeglid ei kehti. siis infokohustus, mida laiendatakse. ma tooviksin välja mõningad probleemid tulevikus, näiteks tuleb teavitada ka öö, äh, öö, vallandamistingimustest see on aga kõik väga keeruline ning see puudutab palju eri, paljusid erinevaid õigusakte, erinevad reeglid kehtivad siin äh, näiteks äh, lapsevanemate kohta, puuetega inimeste kohta ja nii edasi. tulevikus äh, tuleb välja tulla ka, tuua ka lepingutes eraldi Äh, referentstunnid ja päevad, äh, Austrias sellist kontseptsiooni äh, nagu nulltunnilepingut ei tunta senini. siis artikkel neli ütleb, et esimesel päeval peab juba öö, selle info edastama, see, see annab piisavalt palju aega, reaalne elu näitab tegelikult seda, et loomulikult ennem töölepingu sõlmimist peamistes punktides lepitakse kokku, aga üksikasjalikumad küsimused, nagu näiteks äh, täpne tööaeg, äh, see, äh, need selguvad esimestel töönädalatel. seega sellist infot saab edastada natukene hiljem, meie jaoks on oluline, et antakse vähemalt kuu aega selle info edastamiseks. nüüd artikkel kaheksa Äh, mitme, äh, mitme töö, äh, töökohal töötamine, siin on oluline see, silmas pidada neid tööaja piiranguid. kui töötajal on teises töökohas ka vaja teatud tunnid kulutada, siis see hakkaks piirama tööaega siis artikkel üheksa, mis reguleerib tööaega, siin tõenäoliselt äh, võetakse arvesse ka nulltunnilepinguid, mida Austrias ei ole. siin on ka tõsised õiguslikud tagajärjed, kui öö, äh, äh, me räägime siin referentstundidest, see Austrias vähemalt vähendaks paindlikkust, sest öö, üle, Austria õiguse kohaselt ületunde ei reguleerita siin, aga kui öö, nüüd tuuakse see referentsaeg sisse, siis peab hakkama ka ületunde reguleerima ning see vähendab Austrias paindlikkust. näiteks kui öö, Äh, minu kodulepingus, äh, töölepingus see, see kirjas ei ole, et, et äh, töölt koju sõitmine on ka töö osa, siis ma saan, siis kuulub see selle referentsaja hulka ikkagi. artikkel kümme. meie jaoks on see problemaatiline, sest sest see äh, termin äh, etteennustatav ja rohkem turvaline on äh, ebaselge. ja võib olla, et juhtuda nii, et et see toob kaasa veel lisasegadust. Läheme edasi. artikkel üksteist. me räägime siin koolitusest ja si-, mida see äh, äh, ilma kuludeta tähendab, et ilma kuludeta tuleb koolitust äh, läbi viia, kas see tähendab, et ei, ei pea kulude eest tasuma tööandja või, või siis, et või näit-, näiteks Austrias on reegel, et kui äh, töövõtja töölepingu ennetähtaegselt tühistab, siis peab töövõtja tasuma need koolituskulud, sest muidu saab koolitusest kasu ju selle tööandja konkurent. mida siin täpselt silmas peetakse? siis üks oluline punkt veel. sest Austrias on olemas praktiliselt kõikide töövõtjate jaoks kollektiivlepingute süsteem, siin aga äh, tuuakse välja erandid, meie arvates oleks see oluline, et, et mingisuguseid uusi kollektiivlepingu, kollektiivlepinguid sisse ei toodaks siia, e, ehk siis, et kehtiks ka varasemad kollektiivlepingud juba näiteks tööaja kohta ja nii edasi, sest öö, öö, Austrias on olemas väga laiali, laiaulatuslikud kollektiivlepingud majanduskoja ja öö, ametiühingute vahel olemas juba, siis kolmteist artikkel, mis puudutab seda, et kõikidel tasanditel reguleeritakse seda, ehk siis see tuleb ellu rakendada kõikidel tasanditel. meie ja minu arvates on see problemaatiline juba seetõttu, et see ettepanek eh, peaks kehtima ka olemasolevate töölepingute kohta, mitte ainult tulevaste töölepingute ja kollektiivlepingute kohta seega siin võib tekkida oht sotsiaalpartnerite autonoomia ning lähimuspõhimõtte vastu. ma hiljem räägin sellest veel lühidalt. artikkel neliteist. siin on ka uued instrumendid ja paradigmad sisse toodud. tõendamiskohustus on ümber pööratud, see võib olla väga tõsine, kui et, ettevõte ei edasta teatud infot ükskõik mis põhjustel, siis näiteks, näiteks, et ei ole mingisugust prooviaega või teenuse pakkumine ei ole ajaliselt piiratud, minu arvates ei ole see õige tee, kui peab hakkama siis karistama selliseid, sellisel puhul ettevõtteid liikmesriigid peaks ikkagi ise otsustama, äh, kuidas äh, sellistel juhtudel edasi tegutseda, kui kehtestatakse see ümberpööratud tõendamiskohustus. Austrias näiteks on need kollektiivlepingud, mille, äh, kuhu kuuluvad kõik töövõtjad ning seeläbi on ka kõik need Euroopa reeglid juba ka ellu rakendatud. ma kohe lõpetan, artikkel seitseteist Äh, reguleerib äh, koondamiskaitset, siin on sisse toodud uus õiguslik alus, äh, mille jaoks on vaja ühehäälsust, sest see koondamisteema on väga vastuoluline, see ei puuduta ainult tööandjaid, vaid tervet tööturgu, näiteks artikkel seitse näeb ette, et ebaõiglase, ebaõiglased vallandamised on äh, keelatud, Austria puhul on see aga üle, ülearuline. Äh, Austrias ei ole sellist kiiret äh, värbamis- ja vallandamiskultuuri Äh, aga oluline on tagada ikkagi, et meie tööturg hästi funktsioneerib. artikkel kakskümmend üks, seda ma juba mainisin, see äh, reegel peaks kehtima ka olemasolevate lepingute jaoks, praegune olukord on meie jaoks problemaatiline Austrias me oleme juba reeglid vastu öö, äh, öö, võtnud kohustuse paika pannud süsteemi, et, et, et need vanad töölepingud kehtivad ikkagi edasi ning seeläbi on töö, töötajad hästi kaitstud, seetõttu peaksid need uued reeglid kehtima ka vanade olemasolevate töölepingute kohta. olengi jõudnud lõpuni. see ettepanek sisaldab uusi kaugeleulatuvaid õigusi ja reegleid mis muudavad praeguseid direktiive, siin on sees uued paradigmad ning sekkutakse suuresti siseriiklikusse õigusse, õigusesse, siin hakatakse defineerima töötajat ning kõige suurem muutus võib-olla ongi see, et siin see, või kõige suurem, tähtsam asi ongi siin see vahetegemine FIE ja tavatöötaja vahel Äh, ning võib tekkida ebakõla äh, liikmesriikide ning Euroopa Liidu definitsioonide vahel. meie arvates on see ettepanek ka vastuolus Refiti eesmärkidega, nimelt vähendada ettevõtetele, eriti väikestele ettevõtjatele, kes, mis moodustavad suurem osa meie ettevõtetest, et neile vähendada halduskoormat ning suurendada läbipaistvust. aitäh! Thank you very much uh,. You had. suur tänu. olete nüüd jõudnud lõpule? jah. suur tänu teie sõnavõtu eest. Teid oli väga huvitav kuulata. ja nüüd saab sõna härra Nils Trampe, kes juhatab töösuhete töörühma ja teil on sõna kümneks minutiks. suur tänu, kõigepealt suur tänu kutse eest ja suur tänu, et andsite mulle rohkem kui tavapäraselt kolm minutit kõneaega. tegemist on väga keeruka direktiiviga ja tõepoolest on vist vaja ka rohkem aega seisukohtade selgitamiseks. kui direktiivi esimest korda lugeda, eriti komisjoni seletuskirja, siis jääb mulje, et direktiiv tegele-, peamiselt äh, nõudmisel töötavate töötajatega. aga tegelikult tulen konkreetsemalt nende punktide juurde ka. direktiiv puudutab kõiki töötajaid ja terve rida on sätteid, mis puudutavad kõrgepalgalisi, äh, kõrgema oskuste tasemega töötajaid. ja mõnikord tähendab see seda, et ettevõtted võib-olla ei soovi kõrgepalgalisi kõrgema tasandi oskustega töötajaid palgata ja kokkuvõttes hakkavad sõlmima lepinguid äh, teenuste osutajatega, näiteks platvormidega. see, olgu, aga kui inimesed ei palka inimesi, selle asemel äh, ostavad teenuseid, siis võib-olla ei ole see päriselt äh, see, mida direktiiv sooviks saavutada. enne kui ma üksikasjadesse laskuksin, siis kõigepealt selgitaksin, mina esindan Business Europe'it, see tähendab ähm, ettevõtteid, kes palkavad inimesi, me ei ole platvorm. ja seepärast konkureerime sageli uut tüüpi töökohtadega. me tahame, et oleks võrdsed tingimused selles vallas. ja teiseks Äh, on vaja selgust tööandja ja töövõtja vahel selles osas, millised on peamised kohustused ja õigused töösuhte kontekstis. ja seepärast me ka juba üheksakümne esimesel aastal toetasime direktiivi, mida nüüd läbi vaadatakse. oleme nõus komisjoni Refiti hinnanguga, see kehtib nii ettevõtete kui töötajate jaoks, et see endiselt toimib hästi taust, see nii palju taustaks ja me leiame ka nüüd, et, et on tekkinud vajadus üheksakümne esimese aasta direktiivi ajakohastada. ju see öö, sai alguse just enne internetiajastut. selline ajalooline tagasivaade ja enne kui ma hakkan tutvustama oma, meie nägemust komisjoni ettepaneku osas, võib-olla arvate, et nüüd nad on nii nutikad ja ütlevad, mis seal ettepanekus peaks siis olema, miks nad siis ise läbirääkimisi ei pidanud sotsiaalpartneritena. tegelikult me tahtsime seda teha, kuid tõsiasi on see, et komisjon kasutas kaks aastat ära Refiti analüüsiks ja siis me pidime ootama ühe aasta, enne kui nad meiega konsulteerisid. ja kuus nädalat pärast esimest konsulteerimist äh, soovisime alust, ettevalmistavaid kõnelusi läbirääkimisteks, komisjon ei toetanud seda ja nad tegid ettepaneku enne aasta lõppu, mis andis meile kuu aega põhiliselt, põhimõtteliselt lõppläbirääkimisteks. ehk siis meie tahtsime läbi rääkida, kuid tegelikkuses meil seda võimalust ei olnud. aja, lihtsalt ajasurve oli selline. Kühe, kümne minutiga jõuame kõiki teemasid äh, läbi vaadata, doktor Gleisner ka puudutas mõningaid minu teemasid nii et ma nii palju ei hakkaks rääkima definitsioonidest, töötaja tööandja definitsioonidest. on õige, et poliitikud, sotsiaalpartnerid seda teevad, sest tööturg areneb pidevalt, mitte keegi ei oska ette öelda, milliseid töövorme me näeme viie või kümne aasta pärast. ja seepärast äh, poliitikud ja sotsiaalpartnerid äh, peavad käised üles käärima ja need definitsioonid äh, sõnastama, kes on tööandja, kes on töötaja komisjoni ettepanek kaudse tööandja osas, siin me ei saa aru ja ega ole ka nõus ettepanekuga sellel lihtsal põhjusel, et töötaja peab teadma, kes on tema tööandja. ei saa olla mitut võimalust, peab olema üks. seega me komisjoni ettepanekut siinkohal ei toeta ja lisaks, kui on veel äh, siseriiklikus süsteemis mingeid kahtlusi, siis me oleme komisjoniga nõus, et vajadusel liikmesriigid võivad kahtlusel korral öelda, et jah, see on tööandja, seda ettepanekut me toetame, aga mitte seda, et saab olla olemas kaudne tööandja. siis informatsiooni osa, doktor Gleisner äh, rääkis äh, haridusest, koolistusest, meie lisaksime, et töötaja jaoks tähtis ei ole mitte õigus koolitusele, see on eksitav tegelikult ja koolituse all tegelikult äh, on vaja palju enamat kui äh, õigust toet-, koolitustoetusele. ehk siis mis on üldse ettevõtte koolituspoliitika? Need on sageli eeskirjades kirjas ettevõtetes, et äh, koolituspoliitika puudutab kõiki, kaasa arvatud kõige uuemaid töötajaid. nüüd tööajad komisjon äh, on teinud ettepaneku, et tuleb vahet teha nende töötajate vahel, kellel on ettenähtav töö ja nende vahel, kellel on mitte ettenähtav töö. see on täiesti uus lähenemine, see on õiguslikult täiesti uus mõiste ja reaalsuses see ka ei toimi. kuidas öelda, et äh, sina oled töötaja, kellel on kõige ettenähtavam või sina oled töötaja, kellel on kõige mitte ettenähtavam tööaeg, ma arvan, et keegi ei, keegi seda ei oska seda öelda ja ometi nad tahavad selle õigusmõistena sisse tuua siin on vaja õiguslikku selgust. Eh, ehk siis, et eh, mis on tavaline tööpäev, töönädal ja et siis võiks lisada, eh, mis toimub muul ajal. võib-olla on inimene mõnikord töötanud väljaspool tavalist tööaega, mis siis juhtub, see oleks uus aspekt, mis oleks mõistlik sellises direktiivis, aga mitte see muu mis toob kaasa õigusliku ebaseaduse. nüüd miinimumõigused, maksimaalne katseaja kestus, selle kohta ma midagi eriti ei ütleks, paralleelne tööhõive. siinkohal ettevõtete jaoks on äärmiselt tähtis, et peamised töötajad nagu IT-töötajad, kui IT-süsteem ei toimi, siis see võib olla väga kulukas ettevõttele ja tuleb tegutseda otsekohe nii et IT-töötajad, nendel on ka teine, võib, võib ka olla mõni teine tööandja, kelle süsteem lakkab toimimast ja siis on tõeline, siis tekib tõeline probleem, sellepärast ma tõingi selle näite, et see võib sundida ettevõtteid teenuselepinguid sõlmima, selle asemel, et nad ise inimesi palkavad. mis oleks ettevõtete jaoks vale asi? räägime siin kõrget, kõrge oskustasemega töötajatest. ka neile, nendele maksab ettevõte suurt palka just selleks, et nad oleksid olemas, kui tekib mõni probleem. komisjon on öelnud, et ainult ärisaladuse puhul saab inimesi takistada teise või kolmanda tööandja juures töötamast, hea küll, aga siit jääb puudu eh, just see aspekt, mida ma seletasin. töö minimaalne ettenähtavus komisjon jälle rakendab seda kõige ettenähtavama ja kõige mitte ettenähtavama mõistet. peamiselt äh, kõrge oskustasemega, kõrgus, kõrge palgaga ja töötajad töötavad kõige ettenäh-, mitte ettenähtavama tööajaga tööl. ja lisaks nendele siis äh, nõu, vastavalt nõudmisele töötavad inimesed. ja tegelikult reguleeritakse seda paljudel viisidel, mida on palju rohkem, kui komisjoni mõistlik etteteatamisperiood on üleajatöö, boonused ja nii edasi. nii et komisjoni ettepanek ei vasta tegelikult ettevõtete tegelikkusele nüüd, mis on mõistlik etteteatamisperiood? seda jällegi ei ole õiguslikult määratletud, seda mõistet, keegi ei tea, kuidas seda rakendada. jällegi seate tööturu vaakumisse õiguslikus mõttes. meil on olemas juba kolm direktiivi, mis on osalise tööaja direktiiv, tähtajalise töö ja, ja tööametite direktiiv. Need on kõik ähm, spetsiifilised ähm, meetmed, mis puudutavad seda tüüpi töökohti selleks, et, äh, et inimene võiks liikuda ühelt töökohalt teisele. aga komisjoni lähenemine on siin nüüd üldine. komisjon peaks ütlema, et see peaks kehtima ainult nendele töödele, mis ei, mida ei reguleeri kolm olemasolevat direktiivi. ning samuti on partneritega sõlmitud kokkulepped, nii et komisjon tegelikult sekkub sotsiaalpartnerite kokkulepetesse, nüüd ma näen, et te vaatate kella, et kui ma peaksin siinkohal lõpetama, siis ma olen peaaegu juba lõpetanud. nüüd koolitus kui äh, koolitus on tähtis tööohutuse jaoks, meie jaoks, reeglid peavad olema selged ja siis tuleks ka see direktiivis nii kirja panna, see puudutab äh, tervishoiu ja ohu, tööohutuse koolitust me, meil on hea meel, et komisjon ütleb, et äh, nad tahavad kinni pidada sotsiaalpartnerite kokkulepetest siseriiklikul tasandil direktiivist võib eristuda, kui on tagatud üldine kaitse, aga sel juhul ei saa me aru, miks komisjon on kõrvale kaldunud varasematest direktiividest, nagu Tööametite direktiiv. see puudutab ainult spetsiifilisi sektoreid, kus saab rakendada kollektiivlepinguid direktiivi asemel praegu on direktiivis horisontaalsed reeglid, mis kehtivad kõikide kollektiivläbirääkimiste puhul ja me kuulsime ka Austria näidet, sama võib öelda ka mit-, muude liikmesriikide kohta. ka seda tuleks muuta. artikkel kolmteist nõuetele vastavus. seda doktor Glasner juba mainis ja ülejäänud direktiiv sellega ta ka juba tegeles ja lisaksin ainult seda, et me ei saa päris hästi aru, sest miinimumõigustest äh, suur osa mõjutab just äh, kõrge oskustasemega ja kõrge palgaga töötajaid. seega me ei mõista, miks neil on vaja erilist kaitset vallastamise, vallandamise suhtes näiteks, seda on päris raske inimestele seletada, miks neid, nemad vajavad erikaitset siinkohal. nii palju minu poolt, suur tänu! Thank you uh,. I will now give the floor till. aitäh. ja nüüd. proua Viike Varnek, kes on ETUC õiguslik nõustaja. aitäh, aitäh kutse eest. ma ei hakka artikleid ükshaaval läbi võtma direktiivist mina tahaksin keskenduda pigem teatud olulistele punktidele meie jaoks. ITUC tegelikult tervitab seda, et kirjalike mm, kinnituste direktiiv läbi vaadatakse. ja me tahame vaadata ka, kuidas see mõjutab eelkõige Euroopa Liidu sotsiaalsete õiguste sammast. meie jaoks on väga olu-, oluline mm, näidata selle päeva kajastamisega, et me saame midagi õigesti teha töötajate heaks. see on oluline, muidugi see on teie kätes ja tähtis on, et, et me jõuaksime kokkuleppele enne järgmisi läbirääkimisi, äh, vabandust, valimisi, nii et mm, tegelikult eurooplased näeksid, äh, mida see direktiiv nende jaoks tähendab. komisjoni ettepaneku eesmärgiks on töötajate kaitse meie jaoks on endiselt vaja siia põhjalikke muudatusi selleks, et seda eesmärki saavutada. see puudutab eriti just ajutise äh, töökohaga töötajaid, äh, nõrgas positsioonis olevaid töötajaid ja ebatüüpiliste lepingutega töötavaid töötajaid. praegune direktiiv on eelkõige just kõrge kvalifikatsiooniga töötajate jaoks, aga me peaksime teisele poole ka vaatama seega me leiame, et praegu ei ole tulemused veel päris need, mida ootame, siin on teatud lünki ja kui neid ei täideta, siis see võimaldab tööandjatele oma kohustustest kõrvale hiilida ning ei jäta töötajad ilma vajaliku kaitseta. ja praegu saame meie sellest niimoodi aru, et niikaua kui töötingimused on paberil kirjas ja tööandja on töötajate teavitanud, peetakse direktiivist kinni aga kus see kaitse siis on? ja ma arvan, et siin meil tegelikult ongi vaja parlamendi abi, nii et kogu dokument oleks rohkem kaitsele suunatud. me leiame, et reguleerimisala laiendamine on positiivne, tööandjatelt töövõtjatele üleliikumine on positiivne, mis puudutab definitsiooni, siis meil on vaja definitsiooni, mis oleks piisavalt kaitsev ja kataks võimalikult suurt hulka inimesi. me teame, et erinevates liikmesriikides on erinevad lahendused leitud ja me peame ka sellega arvestama. on liikmesriike, kus on kriteeriumite põhine süsteem ja teistes jällegi liikmesriigi siseste mõistete süsteem meie jaoks oleks väga oluline mõista, mis suunas teie otsustate liikuda. meil on raskusi sõnadega under the direction, vastavalt sellele suunale. E, sellepärast, et me leiame, et see direktiiv peab olema ka tulevikus toimiv. me pole veendunud, et uued töövormid nagu platvorm, töö on veel, on juba kaetud praeguse tekstiga reageerimaks sellele, mis eelkõnelejad ütlesid, meie jaoks erandid, mis veel on siin sees, varem oli neid rohkem jah, aga neid on ikkagi veel siin ja need on vaja kustutada. Te viitasite teavituspaketile ning ajakavale meie jaoks. on tähtis, et see leiaks aset enne töövõtusuhte loomist praegu, kui kõik käib läbi masinate internetti, on raske mõista, miks töötajatel on vaja veel neli nädalat oodata selleks, et kõik need dokumendid korda saada. eriti, kui peame silmas VKE-sid, siis enamasti ei võeta ju tööle kedagi teadmata, mis tingimused äh, kehtivad me loodame, et Euroopa eh, tasandil keelustatakse nulltunni eh, lepingud, praegu seda siin veel ei ole. meie leiame, et paindlikud eh, ja ajut- ja ebakindlad lepingud ei peaks olema see mudel, millest Euroopas lähtuda mis puudutab artiklit üheksa ja ettenähtavust, meie jaoks on see esmatähtis, sellepärast et me leiame, et meil on vaja teatud piiranguid äh, tööajale seitse päeva, äh, kakskümmend neli tundi. meil ei ole siin praegu mingit õiguskindlust loodud, mis on see töö äh, graafik, millised on äh, referenttunnid, ma arvan, et me peame midagi siin tegema, samuti mõistlik teavitusaeg, me leiame, et õiguskindluse seisukohalt peaksime võib-olla seda arutama sotsiaalpartneritega ja läbirääkimisi pidama siin ebakindlas olukorras olevate töötajate küsimus on meie jaoks äärmiselt oluline. artiklis üheksa me leiame, et väga paindlik töö peaks olema kulukam. ma arvan, et ei tohiks olla mingeid stiimuleid eh, taoliste lepingute kasutamiseks. miks mitte lisada lisaks tagatud tundidele veel premium-tunnid ning kolme kuu Mm, periood. Äh, nii et äh, tegelikult äh, tehtud töötunnid muudetakse tagatud töötundide hulgaks. kui töötajad on teavitatud, kui teda neid, vabandust kui töötaja läheb tööle ja talle antakse teada, et ta peab koju tagasi minema või teda ei lähe vaja, siis talle peaks ka selle eest maksma. mis puudutab veel ebakindlama töökindlustust, siis artikkel kümme ei ole piisavalt tugev. meil on praegu üks soov. töötaja võib oma tööandjatelt ükskõik mida nõuda, aga me arvame, et peaks olema sisse kirjutatud õigus äh, kindlamale tööle. tööandjad peaksid seda ka kaaluma ning keeldumine peaks olema võimalik ainult objektiivsete äh, põhjuste alusel. kui vaadata nüüd jõustamise artikleid, siis nende osas oleme positiivselt meelestatud, aga üks oluline küsimus on meie jaoks, on õiguslik eeldus. me leiame, et see peaks olema kohustuslik, mitte võimalik. ehk siis liikmesriikidel ei peaks olema võimalik valida kahe süsteemi vahel, sellepärast et ainult sellisel juhul saame me tegelikult töötajatele abiks olla ehk siis kokkuvõtteks, meie jaoks on tegemist äh, väga väärtusliku dokumendiga, kui seda muudetakse, see oleks tõsiseks edusammuks töötajate jaoks. me loodame. ja kui tõesti selle ametisoleku aja jooksul oleks see võimalik, siis oleks see väga hea. aitäh! Thank you for that, madam Vanek. aitäh, härra Varnik. nüüd saab sõna raportöör ja variraportöörid kõigepealt härra Kõrve Šamboon raportöörina. kaks minutit kõigile teile kõneaega. Thank you, Marita, thank you, madam Tšau. aitäh, Marita, proua Sinine. lihtsam oleks Iisraeli ja Ira-, Iraani vahel rahulepingut sõlmida, kui kokku leppida kolleegidega ma siin küll ei vasta kõigile küsimustele, aga minu arvates on siin mitmeid konkreetseid aspekte, mis, mis mulle silma jäid, mis on, põhinevad tõesti tervel mõistusel, mõlemalt poolt. näiteks tuleks rõhutada, et ei tohiks õõnestada vanat direktiivi selle uuega ja mõningad aspektid, nagu äh, Etuki äh, esindaja ütles, mõningad aspektid võiksid olla kohustuslikud. aga kaalul on see, et me peame, me peame mõistma, et äh, keerulisel, keerulises olukorras Euroopa kodanike jaoks peame me öö, öö, tagama et oleks tõen, tõeline öö, prognoositavus ning juurdepääs informatsioonile. loomulikult liikmesriigid ise tegutsevad ka edasi, küsimus ei ole ainult lähimuspõhimõttes, vaid ka loogikas ja nutikas detsentraliseerimises. see on esimene aspekt, aga tuleb tunnistada, et tõsi ta on, et me läheme kaugemale vanast töövõtja kontseptsioonist ja ma kohe lõpetan, mina saan sellest aru nii, et ükskõik, mis suunas liikmesriigid hakkavad liikuma, kuidas minnakse edasi selle lühiajalise tööga või nõudmiseni tööga, äh, tuleb kindlaks teha, äh, kindlustada, et kui on mingi sõltuvussuhe, Eh, töötaja ja tööandja vahel, siis peab töövõtjal olema õigus teada öö, eh, elementaarseid asju oma kohustustest. kõik need eh, pisiasjad, nüansid öö, võib öö, paika panna läbirääkimiste käigus. aitäh! Have... aitäh!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 räägin pigem omaenda nimel, mitte kellegi teise nimel siin. siis härra Lopes. Eh, suur tänu, proua esinaine. kuulasime et-, eh, tähelepanelikult neid kolme kõnelejat, mina olen variraportöör ning mul on mitu küsimust ja kommentaari. esiteks meie arvates on meil hea äh, alus nüüd aruteludeks komisjoniga ja meie arvates on see positiivne algatus. Euroopa Liidul on vaja teatud miinimum öö, äh, taseme ühtseid õigusi, samas austades liikmesriikide pädevusi samal ajal meil on vaja reguleerida meil neid uusi muutusi tööturul. samas, siin on mitu olulist aspekti. kõigepealt definitsioon. ma mõistan neid kõhklusi ja küsimusi Euroopa ülese definitsiooni kohta, aga mis veelgi tähtsam, mis on sellega ka seotud, on reguleerimisala direktiivil ka see, et direktiivi ellu rakendatakse ning see, et seda üldse on, oleks võimalik ellu rakendada. niisiis, ma sooviksin, et meie külalised seda kommenteeriksid, eriti võttes arvesse seda, et Euroopa Komisjon tegelikult ju töötab Euroopa Kohtu lahendite põhjal. teiseks kuidas teie arvates peaks reguleerima A-tüübilisi lepinguid, uusi töövorme? näiteks need eriti lühikesed töölepingud, nulltunni töölepingud näiteks ja siis ka platvormitöö. siin on esitatud kõhklusi, et kas komisjoni ettepanek ka neid kaasab ja mis puudutab äh, infot ja õigusi, siis võtame arvesse, mida siin öeldi selle kohta ja teie kõhklusi, aga meie arvates on võimalik siin nüüd edasi liikuda selleks, et äh, saavutada suurem läbipaistvus töösuhetes ning lahendada teatud probleemid. aitäh, proua McIntyre, et ECR fraktsioonist ei ole kohal proua Lopes Permeiat ka ei ole kohal, härra Petseritsi ka ei ole kohal, härra Agiari ei ole kohal, proua Joel Melani pole kohal seega anna sõna proua Jasklevekale, kes palus sõna. ja siis härra Mann. suur tänu, proua esinaine kõigepealt soovin ma teile teha komplimendi selle kohtumise korraldamise eest. iga kord, kui äh, meile tulevad eksperdid, äh, siis nad räägivad meile väga äh, põhjalikult oma arvamustest, seega ma tahaksin tänada teid selle eest, et te artikli kaupa näitasite Äh, kuidas äh, need uued äh, reeglid neid reaalsuses toimima peaks. samuti tuleb tunnistada, et Euroopa Komisjoni käitumine hämmastab mind järjest rohkem. üha sagedamini tundub, et öö, sotsiaalkonsultatsioonid on jäetud kõrvale. kuigi tegemist on ju sotsiaal- poliitikaga äh, ning minu arvat-, minu jaoks on see väga murettekitav. me seisame silmitsi suurte muutustega, mis peaks aset leidma järgmise viie kuni kümne aasta jooksul, äh, toimuvad tööturul suured muutused, luua, äh, tekivad uued töövormid, uued tööhõivemudelid ja järjest sagedamini võib inimestelt kuulda, äh, et äh, seda tuleks kuidagi reguleerida. meie aga elame siin oma mullis ja nendest tähtsatest asjadest ei räägi. üks kõneleja rääkis ka uuest, uutest äh, platvormtöö mudelitest. palun illustreerige lühidalt, mida on meil vaja siin ette võtta, millele tuleks siin keskenduda et Euroopa poolt tuleks tõesti uued head reeglid selleks, et reguleerida seda platvormmajandust, aitäh! suur tänu! nüüd härra Mann ja siis proua Jongeerius, aitäh! nagu Danuta soovisin minagi öelda, et on tõesti hea, et me siia eksperdid kohale kutsume, kes, äh, kellelt me saaksime õppida päris palju Danuta ka õigesti ütles, et liikmesriikidel, võttes arvesse meie erinevusi, on keeruline öö, kokku leppida, meil peaks olema mingisugune Euroopa-ülene lahendus, et me saavutaksime võimalikult suure ühtlustustasende, tas-, taseme, aga me, kõik liikmesriigid peavad olema kaasatud, me ei soovi, et keegi seda hakkaks blokeerima, aga kui erinevused on nii tõsised, siis minu arvates oleks vale see, et me hakkaksime Euroopa tasandil seda teemat reguleerima. minu arvates on väga oluline see, et me kaasame ka sotsiaalpartnereid, isegi kui nad kõik alati nõus ei ole, on oluline, et nad saaksid oma seisukohti väljendada. minu arvates on kahju, et neil äh, sageli Euroopa tasandil pole piisavalt hääleõigust. mit-, Euroopas äh, on palju inimesi kes leia-, leiavad, et ka Euroopa Liit peaks tegelema sotsiaalküsimustega rohkem, seega me mõt-, peame mõtlema selle peale, kuidas vähendada ebakindlaid töökohti, kuidas me saame tagada, et tööandjad tõesti tegutseksid vastutustundlikult. Äh, erinevused on, on küll väga suured, aga me peame nendest asjadest põhjalikumalt ikkagi edasi rääkima. Äh, selle kohta teeme me ju ka oma ette, muudatusettepanekud. minu küsimus on lõike kaheksa kohta. see puudutab mitmel kohal töötamist. Äh, seda küsimust tuleb ka täpsustada veel si-, lõikes kümme on siin ka räägitud prognoositavusest, me peame mõtlema kas me saaksime vähemalt mingisugused miinimumreeglid antud küsimuses paika panna, see oleks ääretult tähtis. ning kokkuvõtteks me, see vallandamiskaitse, me ei saa seda alaliselt küsimärgi alla panna, ei, nii palju kui võimalik peame me tagama, et tööandjad ka tunnevad, et nemad on kaasatud nendesse olulistesse arengutesse, peame tagama, et neile makstakse hästi ning õiglaselt äh, ning et ei kehtetataks liiga palju mingisuguseid erireegleid. aitäh, härra Mann, proua Jongeerius. aitäh, suur tänu ka ekspertidele, kellel õnnestus siia kohale tulla. kahju, et kaks ülejäänud külalist ei, kohale ei jõudnud aga suur tänu teie ettekannete eest. ma olen natukene segaduses. võib-olla aitate mind? see töötaja definitsioon. ma ei ole jurist. seetõttu vast ma küsingi seda küsimust, aga komisjon ütleb üsna selgelt, et ainuke asi, mida nemad siin töötaja definitsiooniga teevad, on, äh, et nad järgivad Euroopa Kohtu lahendeid. minul nüüd tekib aga küsimus, et kuidas saab niisiis rikkuda hoopis Austria tööõigust, sest öö, äh, Euroopa Kohtu lahendid peaksid kaasa tooma tagajärjed ka liikmesriikides. siit mul tekibki see probleem, kas komisjon on nüüd eh, tegemas midagi rohkemat eh, kui lihtsalt, et kaasavad Euroopa Kohtu lahendid sellesse definitsiooni ja kui see nii ei ole, siis kuidas on võimalik, võttes arvesse näiteks probla-, et, e-, et, et tekivad probleemid Austria tööõigusega. ning e, siis e, sotsiaalpartnerlus, dialoog ning sotsiaalpartnerluslepped, mul on väga kahju sellest, et et komisjon pole neid äh, sotsiaalleppeid üle kandnud Euroopa õigustikku, aga see on nüüd äh, muu teema. aga mul on küsimus, kui teil oleks aega läbi viia korralik sotsiaalne dialoog ja ma küsin siin seda Business Europe'i esindajalt milline oleks see dialoog sisuliselt ning kuidas saaks sellest kasu ebakindlate töölepingutega töötajad? vahest, kui te näitate oma kaarte, siis ETUC esindaja saaks ka näha, et kas äh, selline lahendus oleks vastuvõetav või mitte, sest praegusel hetkel on ainult äh, justkui aimata seda lahendust, aga ma, ma tahaksin ta-, teada tõesti, mis, milline lahendus oleks võimalik ning mida see muudaks tavaliste tööinimeste elus üle Euroopa. Thank you uh,, we'll go back to suur tänu. anname siis sõna vastuseks härra Trampele. kõigepealt härra Baumle majanduse sotsiaalkomiteest raportöör. anname talle kõigepealt sõna, enne kui äh, tuleme külaliste juurde tagasi, sest oli palju külalisi. härra Paumla, teil on sõna. aitäh, et te mulle sõna andsite. nõustun sellega, mida Euroopa Parlamendi raportöör ütles viimastel kuudel oleme me läbi rääkinud tööandjate ja töövõtjate esindajatega meie komitees. Need olid väga nagu rahuläbirääkimised, aga töötasime välja kompromissteksti ning ma saan nüüd seda natukene teile tutvustada. see läks meie sektsioonidest suure enamusega läbi ning järgmisel nädalal täiskogul võetakse see vastu nagu Toomas Mann ka ütles, me sooviksime neid teemasid lahendada tõesti läbi läbirääkimiste sotsiaalpartnerite, tööandjate ja töövõtjatega, ka liikmesriikide tasandil. aga me näeme, et igal pool Euroopas pole see võimalik, seetõttu toetame me seda komisjoni õigusloomelist algatust. sooviksin ka ära märkida, et töövõtja definitsiooni peale mõtlesime ka, et kas need äh, platvormtöötajad peaks olema sinna kaasatud ja et kas see sõltuvuse kontseptsioon peaks olema siin öö, äh, tähtis. aga tuleb tunnistada, et algoritmid samamoodi mõjutavad töötaja elu, äh, kui tavalised ülemused, seetõttu tuleks ka platvormtöötajad siia kaasata. meie arvates tuleks siin seda töövõtja terminit jah, selgitada. mis puudutab allakirjutamist, siis meie arvates digitaliseerimise ajastul peaks olema see kõik võimalik ennem töö algust, kui see võimalik ei ole, peaksime mõtlema, miks see võimalik ei ole aga me leiame ka, et väikeettevõtete puhul peaks tagama suurema paindlikkuse peab olema võimalik mingisuguseid teostatavamaid lahendusi leida. siis töötingimuste valdkond, me toetame väga seda, et kaotataks need nulltunnilepingud. ma olen väga üllatunud sellest, et Saksamaal on sellised lepingud senini üldse võimalikud. koalitsioonileping äh, on äh, otsustanud seda teemat ka lõpuks reguleerida ning meeldiv, et parlament ja komisjon ka sellega tegelevad siin me sooviksime ka, et seda teemat tugevamalt reguleeritaks, sest Eh, inimesed eh, selles, eh, selliste lepingutega on eriti haavatavas olukorrad, korras. siis ebakindla töölepinguga inimesed, kellel on näiteks pooleaastased töö, töölepingud, nendel peaks olema ka suurem paindlikkus su,, nad peaksid saama rohkem infot, nad peaksid saama vahetada oma töökohta kindlama töökoha vastu. ning meie arvates on väga oluline, et komisjoni leping, mida me põhimõtteliselt toetame, rõhutab ka riik, liikmesriikide tasandit seda, et äh, liikmesriigid saavad koos sotsiaalpartneritega veel oma põhjalikumad reeglid paika panna, sest see on meie arvates kõige parem lahendus, aitäh. vastata mõningatele küsimustele. tänan väga. suur tänu ekspertidele ja kõigile külalistele, kes sõna võtsid tahaksin meelde tuletada, nagu ka öeldud, komisjoni ettepanek on jätkuks, konkreetseks jätkuks Euroopa sotsiaalõiguste sambale, mis võeti vastu novembris Göteborgis, see on tervik. see käib kokku teiste ettepanekutega, eriti mis puudutab töö ja eraelu tasakaalu ning komisjoni viimatist ettepanekut soovituseks äh, sotsiaalkindlustus kõikidele see ka osaliselt puudutab äh, piisava sotsiaalkaitse andmist mittepalgalistele töötajatele. nagu öeldud, on see oluliseks äh, reaktsiooniks äh, ebastandardse töö osakaalu kasvule viimase kümne aasta jooksul. vähemalt pool kõikidest uutest töökohtadest on olnud ebastandardsed, äh, lühike osalise koormusega töö, väga lühikesed töölepingud, ehk siis lühidalt on ajutise töö osakaalu kasv ja töötingimused on kasvanud, komisjoni ettepanek on olnud leida, saavutada tasakaal, kuidas tagada piisav paindlikkus tööturul ja kuidas võimaldada töökohtade loomist läbi uute töövormide, aga samas kaitstes haavatavaid isikuid ja ja, ja ebakindlaid töötingimusi vältida. siit siis definitsiooni juurde, kes on töötaja, keda tuleb kaitsta, see on üks äh, peamisi haavatavuse aspekte, mida oleme näinud. ebakindluse üks aspekt on see, et inimesel just ei olegi töötaja staatust ja mitmed kõnelejad on ka rõhutanud, et komisjon on, komisjoni ettepanek on paika panna selge mõiste Euroopa Liidu tasandil, mis on töötaja. Euroopa Kohus sõnastas selle tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal ja seda on kasutatud paljudes kohtuotsustes, mis on puudutanud sotsiaalvaldkonna õigusakte. ja eriti on otsustatud kas majanduslikult aktiivne inimene on töötaja või on ta vabatahtlik või ta on mittepalgaline töötaja, need on ainult mõned näited. nii et ähm, see sõnastus ähm, on vastavuses sellega, kuidas liikmesriigid on defineerinud töötajaid, see ei tähenda, et liikmesriigid peavad põhimõtteliselt muutma oma tööõigust või oma definitsioone, see aga tähendab seda, Eh, direktiivi tuleb üle võtta, seega tuleb liikmesriikides selgeks teha, keda direktiiv puudutab ja kui siseriiklik töötaja definitsioon ei kata kõiki neid inimesi, kes langeksid eh, direktiivi kohase definitsiooni alla, need on näiteks kodus töötavad inimesed, ajutiselt töötavad inimesed, platvormitöötajad, siis eh, see on kõik direktiivi ülevõtmise sätetes paigas. mõte on, et direktiiv oleks äh, tulevikus samuti sobiv, vastaks uutele töövormidele, mis ei ole välja kujunenudki. nii, sõna, sõnaselgelt ei üritata siin öelda, et tahetakse kaitsta näiteks platvorm välja kujunenudki. nii, sõna, sõnaselgelt ei üritada siin öelda, et tahetakse kaitsta näiteks platvormitöötajaid, see on direktiiv, kes kaitseb kõiki neid, kes vastavad töötajate definitsioonile. Ähm, platvormitöötajaid, see on direktiiv, kes kaitseb kõiki neid, kes vastavad töötajate definitsioonile. Ähm, võtame sotsiaalpartnerite rolli, meil on kahju, et polnud võimalik Euroopa tasandil Äh, äh, see, et Euroopa sotsiaalpartnerid oleksid saanud alustada läbirääkimisi ähm, ettepaneku puhul peeti kinni kõikidest lepingukohastest tähtaegadest ja väljakutse oli suur, äh, et selleks saaks alus läbirääkimisteks vastavalt lepingu tingimustele tähtis on see, et me igal juhul tegeleme haavatavate isikutega tööturul, mis on järjest olulisem teema omaenda õigussüsteemi kontekstis ja paljudel juhtudel võib-olla tehakse seda kaitse tugevdamise vaimus. siin on mõistliku perioodi mõiste. ehk see võimaldab mõiste defineerimist selliselt, et see toimib konkreetsetes, on õigused sätestatud kahel moel. kõigepealt kõik äh, töötajad saavad õiguse ajakohasele informatsioonile, mis on oluline nende töötingimuste osas. meie jaoks on see loomulik õigus, inimene peab teadma, millal algab töösuhe, millised on tingimused, see on oluline nende töötingimuste osas. meie jaoks on see loomulik õigus, inimene peab teadma, millal algab töösuhe, millised on tingimused ning kolmandas peatükis on ka uued äh, materiaalõigused. Hili-, hiljutine tähtis on kaitsta ja, ja reguleerida seepärast äh, siseriiklikele sotsiaalpartneritele, äh, kes võivad rakendada teistsuguseid õigusi, kui töötajad on peaks olema mitu tööandjat, kuid see on siiski trend, mida me näeme mitmetes töösuhetes, kus töösuhe, mis on ainus töövorm liikmesriigis, siis ei ole mingisugust kohustust, et liikmesriik seda, selle muudaks mitmeosalisega suhteks, aga direktiiv peaks kaitset, siin tuleb lihtsalt anda õigused kõikidele töötajatele, artikkel seitseteist võimaldab neid õigusi kaitsta kui need võivad olla ebaõiged. on tõsi, et on sätteid äh, tähtajalise lepingu osalise töö, et tööandja vastaks äh, kirjalikult töötleja taotlusele, kui ta soovib äh, asuda stabiilsemale töökohale. see ei ole küll õigus töökohale üleminekust me ter-, tervitame kõiki kommentaare teeme edasi teatud sellel ametiajal ja eriti ju soovime teha koostööd, tihedat koostööd teie komisjoniga selleks, et paremini kaitsta Euroopa töötajaid. otsustage palun omavahel, kes soovib alustada uh,. Thank you um,. Yes um.... suur tänu. aga ettepanek puudutab ilmselt kahte otsust. Euroopa Kohtu otsus kaheksakümne kuuendast aastast puudutas töötajate vaba liikumist. see on teine teemavaldkond, antud hetkel räägime me lepinguõigusest ja mitte töötajate vabast liikumisest. puudutab äh, Saksa nunna ja tema ordu vahelisi suhteid. jällegi vist ei ole see väga asjakohane juhtum, nii et see vist ei võiks olla aluseks mille põhjal vastu võtta töötaja ühtset definitsiooni, sadu kohtuotsuseid samuti, kus neid definitsioone määratletakse, mitmetes riikides on, on ajakirjanikud, reklaamiinimesed, kindlustustöötajad, mittepalgalised töötajad, IT-töötajad, nõuseid mitmeid ja nüüd hakkame, nüüd meil on uus definitsioon ja ma arvan, see toob endaga kaasa suure õigusliku ebakindluse ja palju probleeme riikide praktikas. mis keskendus info ajakohastamisele, mida töötajatele antakse. tõin ka mitu näidet selle kohta, mida võiks ajakohastada. ja see saab olema õiguslikult, siis see saab olema õiguslikult selge ja mitte ebaselge, nagu komisjoni ettepanekus seda võib lubada. tahtsin oma sõnavõtus äh, juhtida tähelepanu sellele, et komisjoni ettepanek üllatas meid. nagu ma korduvalt ütlesin, et see puudutab ka kõrge oskustaseme ja kõrge palgaga töötajaid. mõnedes liikmesriikides jah, töö on tööturg ebastabiilne, aga mõnedes liikmesriikides ei ole seda tüüpi töö üldsegi ebakindel, inimesed ise valivad, kui nad soovivad sellist tööd teha, kuid edukiga läbirääkimistes on meil selgelt paigas lepingud võimalikud ainult näiteks kaks-kolm korda on reeglid äh, täisajaga tööle üleminekuks, rohkemate töötundide tegemiseks, meil on kõik need asjad paigas, me oleme omavahel kokku leppinud, nii et kui komisjon tahaks midagi muuta, oleks ta palunud meil sellega tegeleda. ja nüüd on meie ees, eks aga tegelikult meil jäi üks kuu läbirääkimiste aega. isegi meie sotsiaalpartnerite jaoks ausalt öeldes on see raskesti teostatav aga definitsiooni juurde tagasi, Javi Lopes mainis seda. tuleb vahet teha. see peaks toimuma liikmesriigi tasandil, toon oma koduriigist näite, Taani sotsiaalpartnerid sõlmisid testkokkuleppe ja puudutab platvormi. ja nüüd on reeglid selle kohta, kes on selle platvormi töötajad ja kes on mittepalgalised. see on äh, tööandjate ja ametiühingute ja mitte, mitte rakendama direktiive, mis tegelevad teiste asjadega, siis me külmutame olukorra ja mitte ei kohanda teda muutuvate oludega. ja mainisite ka seda, et liikme, külmutame olukorra ja mitte ei kohanda teda muutuvate oludega. ja mainisite ka seda, et liikmesriigid võivad erandeid teha see on eraldi teema, meie vastus oleks eelistatavalt, et kuna Refiti raport on olemas ja seal osutatakse probleemidele teatud liikmesriikides, siis meie oleksime tahtnud, et komisjon võtaks ühendust nende liikmesriikidega, paluks need vead kõrvaldada. samuti tööturg areneb, tekivad uued ajutise töö vormid, nii et peaks olema üle-euroopaline projekt kuidas äh, mitte liiga rangelt läheneda ja teisest küljest katta äh, neid juhtumeid, kus seda on loogiline teha, nii et meil on, peaks olema Euroopa protsess. kui me aga direktiivis selle kirja paneme, siis ei saa enam midagi muuta ja selles on see probleem, see on meie jaoks probleem. see oli minu hinnang. Thank you um.... aitäh me peame äh, reguleerimisalaga juba katva oma platvormi töö, eks see on väga oluline. tööandja ei saa keelata töötajal tunni jooksul. sellisel juhul on vaja ka mitmeid lepinguid. nii palju teksti avama võimalused kollektiivläbirääkimisteks ja sotsiaalseks dialoogiks vastaval tasandil siis eh, mudelid. sotsiaalpartnerid võiksid ise neid välja pakkuda. muidugi oleks suur kasu sellest, kui need mudelid oleksid kättesaadavad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes, nii et kõik ikkagi tead mitmest tööandjast, kellel on kohustused. meie jaoks on väga oluline Nils ja teised küsisid, mille üle me siis räägiksime läbi tähtaega töö puhul. aga tööandja peab arvestama sellega siin direktiivis peaksime me, kui kellelgi on kümnetunnised töölepingud ja soovib rohkem tööd, siis see peaks olema võimalik. meie jaoks võime esitada. Enrique palus sõna. võime esitada. Enrique palus sõna. Gracias, señora presidenta meie esinaine valdab suurepäraselt Cervantese keelt ja kasutaksin ka võimalust, kuna Hispaania sotsialistid on kohale, et me räägiksime mõningatest mõistetest või kontseptsioonide, kontseptidest, kontseptsioonidest, millest siin on